nüüd on meile esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut ja me läheme kohe hääletamise juurde. ja me jõuamegi hääletamiseni kõigepealt äh, Kambodža ja Laose olukord. seitse fraktsiooni on esitanud äh, resolutsiooni, see on üks resolutsioon, ühisresolutsioon ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus ütleb, ettepanek seitse, te võite hääletada. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu kontrollime, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, elektrooniline hääletus, nimeline. palun hääletage, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. ning resolutsioon, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik hääletasid? vastu võetud hääletus ning äh, ülejäänud äh, resolutsiooni ettepanekud langevad ära nüüd. järgmine resolutsioon, äh, Bangladeshi valimised, muudatusettepanek üks, pool vastu erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletage palun. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud ning äh, originaaltekst kahes osas, esimene osa pool vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa pool vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nüüd veel hiljutised seksuaalvähemuste kriminaliseerimise püüdud. kas keegi soovib äh, äh, sõna võtta? meil on siin äh, üks pro-, suur probleem. minu fraktsioonil oli resolutsiooni ettepanek, mis oli väga hea, me ei osalenud ühtses resolutsioonis, kuid seda ei ole siin dokumentides, seda pole ka tõlgitud. kahjuks seda juhtub viimasel ajal pidevalt. kui on ühiseid resolutsioone, siis, eh, siis esialgseid variante ei tõlgita, kuid eh, kui nüüd on üks resolutsioon, mis eh, lisatakse, teist aga mitte, siis ei ole aktsepteeritav. meie koda on see, milline tekst erinevatest on sobiv seega tuleks alati esitada algtekst, iga fraktsiooni oma ning see tuleks eh, ka tõlgitud kujul teistele tekstidele lisada. suur tänu, härra Posselt, võtame teie kommentaari arvesse. Teil on täiesti õigus ning kindlasti võtame seda oma tegevuses arvesse kui üks fraktsioon ehm, ei ole kogu teksti toetada, siis võetakse ka alternatiivid arvesse. härra Posselt ei palunud hääletust edasi lükata, nii et äh, ta oleks võinud seda teha, nii et suur tänu teile. nüüd, nüüd lõige üks, kes on poolt? proua de Kaiser ma olin samuti hämmeldunud selle tõttu, et seda teksti oli puudu, kuigi ma ei kavatsenud Rahvapartei teksti poolt hääletada, kuid ma arvasin siiski, et ta peaks seal sees olema. nii et tegelikult on meil tõesti siin suur probleem. kui soo-, see teid nii väga huvitab, siis eh, mõni Rahvapartei saab teile selle teksti saata. nüüd lõige üks, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud. tundub, et äh, hääled on pooleks, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sama enamusega üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üheksandat, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud kui te äh, lasete käe alla, enne kui äh, kui ja äh, pole te näinud, siis teie häält ei võta arvesse. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime kahteteist elektrooniliselt, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. neliteist algtekstist, siin on, tundub olevat suuline muudatusettepanek, ma ei tea, kes selle esitab. härra Preva äh, suur tänu, soovisime lihtsalt lõikele neliteist lisada sõna no, Venemaa. see puudutab siis selle riigi parlamendi liikmeid ja presidenti, me olime lihtsalt Venemaa ära unustanud, aitäh. kas kellelgi on selle vastu midagi, ei ole, siis äh, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd põhjenduspunkt seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, vastu võetud. nüüd resolutsioon sellisel kujul, nagu ta parandatult jäi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd oleme jõudnud oma istungi lõpuni ja soovin teile suurepärast äh, äh, kojusõitu, kohtume Brüsselis.